järgmiseks raportiks härra Knut Fleckensteini raport Turulepääs sadamateenuste valdkonnas ja sadamate finantsläbipaistvus. ja meie raportöör ise tuleb ka sadamalinnast, kui mul õigesti meeles on ja annangi talle nüüd sõna härra Fleckensteinile siis. nii et palun, teil on sõna suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid esimese sadama paketi arutelu algusest alates viisteist aastat tagasi pole siin äh, kojas olnud enamust sellele paketile. ma olen täiesti veendunud, et tänane eelnõu on parem ja et seda on võimalik äh, ka toetada, sest see on oluliselt teistsugune kui senised äh, sadamapaketid nõukogus äh, on läbirääkimiste järel võimalik äh, kokkuleppele jõuda, sest et enam ei äh, keskenduta turu radikaalsetele ideoloogiatele, keskmes ei ole enam turgude mm, maksku, mis maksab avamine, vaid siiski sadamate parem korraldamine ja isegi on piiratud sadamateenuse pakkujate piiramine, kui see on mõistlik ja vajalik tänases eelnõus räägime me konkurentsivõime suurendamisest, suuremast läbipaistvusest ja sadamate autonoomiast, paremast teabevahetusest ja sadama kasutajate informeerimisest eh, ja eh, järelevalvest, mis on küll vähem demokraatlik, kuid siiski tõsiseltvõetav konkurentsivõimega käib kaasas ka see, et sadamate töökohad on kõrgekvaliteetsed. kahekümne esimesel sajandil ei peaks enam päevakaupa meil tööle võetama inimesi kõiki küsimusi ei ole võimalik lahendada selle paketiga, aga vihjeks nendele, kes äh, seda saaksid reguleerida, on oluline. me räägime siin sadamatöötajate koolitamisest ja harimisest, töömudelitest, mis tagaksid paremad, kõrgema kvaliteediga töökohad tänased lahendused olid võimalikud ähm, sellepärast, et volinik Pultš eelnevalt oma eelkäijatest äh, võttis väga pragmaatilise lähenemise ja võimalik oli see ka sellepärast, et me oleme läbirääkimisi pidanud väga paljude huvipooltega, mõnikord äh, nende juurde minnes. me ei suutnud muidugi veenda kõiki. Briti sadamad arvavad, et kuivõrd nad on erasadamad, ei puuduta see asi neid erinevalt erasadamatest äh, mandril. Poola terminali haldajad äh, arvavad, et liiga suur läbipaistvus äh, ei ole ka nende jaoks oluline ja Euroopa reederettevõtjad ei ole ka veendunud selles, et Filipiinidelt pärit sada laevad saavad ise lossida oma kaupa sadamates kui homme täiskogus niimoodi otsustatakse, läheme me nõukoguga läbirääkimistele. aga edukaks tulemuseks äh, saame me ette valmistada ainult siis, kui mõlemad osapooled on valmis äh, vastu tulema. nõukogu meile vastu tulema ja nõukogu ja komisjon, äh, volinik Pultš siis leiavad mõistliku lahenduse paketierandite osas ja ka sellele me kavatseme rõhuda. ma tahaksin tänada ka variraportööre nende lähenemise eest. volinik, suur tänu teile pragmaatilisuse eest, tänu huvipooltele teie öö, lähenemise eest, et me jõudsime sellisele heale lahendusele. ma tean, et mitte kõik ei ole rahul äh, aga ma esitan selle raporti, olles täiesti veendunud selles, et tegemist on hea kompromissiga ja ma kavats- ja ma paluksin siis teil see kompromiss homme heaks kiita. suur tänu, järgmisena saab sõna Euroopa Komisjoni nimel Violeta Bultš. austatud härra juhataja, parlamendisaadikud Euroopa Komisjon tervitab äh, täna arutelul olevat raportit. ma tahaksin siiralt tänada härra Fleckensteini, parlamendi raportööri, väga olulise ja tulevikku suunatud töö eest. suur tänu ka variraportööridele ja transpordikomisjonile väga hästi koostatud raporti eest. sadamateenuste määrus on väga oluline äh, osa Euroopa transpordipoliitikast, hoogustamaks investeeringuid ja sadamate kaasajastamiseks Te teate, kui olulist rolli maksavad, mängivad sadamad meie transpordisektoris ja meie majanduse jaoks. tegemist on Euroopa väravatega maailma. Nad annavad töökohti sadamates ja ka sellega seotud sektorites. Nad on keskusteks ka äh, lühemateks äh, äh, marsruutideks, mida me peaksime mm, süsiniku heitkoguseid arvestades kindlasti toetama. sadamaid tuleb toestada ja jõustada ja seda, selle eesmärgi on endale võtnud ka see määrus ja sellepärast ongi see aastal kaks tuhat kuusteist komisjoni üheks prioriteediks. see määrus tagab läbipaistvuse avaliku sektori vahendite kasutamise üle sadamates me peame tagama võrdsed mänguvõimalused Euroopa sadamate vahel. väga paljud nendest saavad olulist äh, toetust nii siseriiklikutest kui ka Euroopa Liidu eelarvetest. finantsläbipaistvus on selles kõiges äh, kõike määrav. finantsläbipaistvus annab võimaluse lihtsustada ka riigiabi reeglite andmise korda ja komisjon praegu valmistab ette üldist grupierandit, see peab tagama teatud investeeringud riigiabi reeglite eest ja keskendub kesk-, komisjoni töö kriitilise tähtsusega juhtudele, selleks et tõesti luua võrdsed võimalused kõigile. esimene eelnõu on täna siis avalikustatud konsultatsiooniks ja hakkaski pihta see avalikkusega konsulteerimine täna sadamateenuste määrus äh, on väga oluline osa kogu sellest tööst, äh, muidugi eeldades, et te seda toetate sadamateenuste määrus loob selgust äh, ka sadamateenuste rakendamise ja hangete osas. tänane ähm, ebaselgus äh, klaaritakse ära. nimelt sadamapoliitikat ei otsusta mitte seadusandja, vaid hoopis Euroopa Kohtus tehakse seda juhtumipõhiselt vastavalt aluslepingu äh, sätetele ainult määruse vastuvõtmine tähendab seega suuremat õigusselgust ja õiguskindlust mõlemale, nii ähm, sadamatöötajatele kui ka investoritele. see määrus on väga oluline ka meie dekarboniseerimisstrateegias, mis pärast äh, COP kahekümne ühe tippkohtumist on meie jaoks veelgi olulisem. sadamate atraktiivsuse tõstmine on oluline selleks, et kujuneksid nad tõeliseks alternatiiviks meie ülekoormatud ähm, maanteedele. me peame mitmekesistama oma äh, veeteesid ja äh, toetama ka lühemaid marsruute. austatud härra juhataja, saadikud, see raport äh, sai transpordikomisjonis äh, suure toetuse, kõik suured organisatsioonid Euroopa sadamates on selle poolt, ametiühingud, sadama teenusepakkujad, sadamate haldajad ma tahaksin lisada, et komisjon toetab sotsiaalset dialoogi ja paremaid koolitusmeetodeid ja ohutuse tagamist äh, sadamatöölistele. ma tahaksin rõhutada seda, et see määrus ei äh, suru kõigile peale ühtset äh, lahendust. me teame, et kõik Euroopa sadamad erinevad teineteisest ja määruse eelnõu arvestab sellega see vastab kõikidele sadamakorraldussüsteemidele, sealhulgas ka erasadamasüsteemidele. see ei suru mitte kellelegi peale ühte ainsat mudelit. homme on teie otsus oluline kolmepoolsete läbirääkimiste käivitamiseks, et me jõuaksime edasi selle väga olulise seadusandlusega. nõukogu on juba oma üldlähenemise vastu võtnud aastal kaks tuhat neliteist, see oli üks Itaalia eesistumise aja suurimatest läbimurretest on aeg, et Euroopa Parlament alustaks nõukoguga läbirääkimisi ja et selle asjaga jõutaks ühele poole. Holland eesistujariigina on väga huvitatud nendest läbirääkimistest ja tahaks äh, siis äh, läbirääkimistega lõpule jõuda veel enne suve saabumist. ma kutsun teid kõiki üles seda võimalust mitte käest laskma. suur tänu. suur tänu. nüüd fraktsioonide esindajate sõnavõtud. kõigepealt Rahvapartei nimel äh, Elisabeth Otsenberg, Pionindi, poolteist minutit. suur tänu, vaata, kallid kolleegid, volinik sadamad on kahtlemata üks olulisemaid äh, majanduskasvu ja heaolu stimulaatoreid Euroopas. suur hulk kaubandusest, kolmkümmend kaks protsenti sisekaubandusest käib läbi merekanalite. nii et see määrus, mida me täiskogul arutame, püüab reguleerida Euroopa sadamaid ja parandada sadamateenuste üldist kvaliteeti neid moderniseerides. me peame olema konkurentsivõimelised ja vähendama õiguslikku ebakindlust ja tagama ka finantsläbipaistvuse. selline programm võimaldab sadamatel toimida läbipaistvatel tingimustel ja võimaldab paremini nendesse investeerida ja parandada Euroopa Liidu majandust, eriti praegusel kriisi ajal. see tagab sadamatele ka suurema autonoomia näiteks sadamatasude valdkonnas ja parandada konkurentsi Euroopa Liidu sadamatega, ka Euroopa Liidu ja kolmandate riikide sadamate vahel. see aitab ka väiksemaid sadamaid, eh, vähendades eh, nende bürokraatiat ja võimaldades neil ise tasusid määrata. Eh, nii et see on liikmesriikide ühistes huvides ja aitab tugevdada siseturgu. suur tänu. kas te aktsepteerite proua Krapini sinise kaardi küsimust? jah palun, teie küsimus suur tänu. Äh, kallis kolleeg, ka mina leian, et tegemist on äärmiselt olulise raportiga, nagu ka volinik märkis. mul on üks küsimus, sest ähm, te küll sellele ei viidanud, aga erinevus komisjoni ettepaneku ja raportööri ettepaneku vahel, mis puudutab äh, sadamatasude määramist, äh, kas teie arvates praegune vorm on eelistatav, sest komisjon soovib luua komitee äh, operaatorite, ettevõtjate esindajatega nende tasude määramiseks või peaks sadamad ise saama määrata neid tasusid üksinda? suur aitäh selle küsimuse eest. meie tekst on väga tasakaalustatud. mis puudutab teie märgitud küsimust, siis äh, seal räägitakse õiglastest tasudest ja väiksemaid sadamaid äh, enam nii-öelda ei karistata, nii et vastuseks teie küsimusele võin öelda, et see aspekt on tekstis käsitlemist leidnud ja seda tasakaalustatud muudatusettepanekute kaudu, mida fraktsioonid on esitanud. suur tänu Äh, sotsiaaldemokraadide demokraati nimel äh, Lucy Anderson. suur tänu. Euroopa võrgustikus on üle kolmesaja sadama, jättes kõrvale kõige väiksemad ja üle kolmesaja 300 üle kolme miljoni töökoha sõltub sadamatest, kas otseselt või kaudselt. Äh, tarvis oleks reguleerida seda sektorit vaid väga hoolikalt. ma pean ütlema, et see ei ole nüüd SMT nimel, aga mina ja teised saadikud ei ole vastu progressiivsele tasakaalule, see aitab parandada standardeid kogu Euroopast sadamate turvalisuse, töötingimuste, keskkonnakaitse osas ja tagada ka turvalise investeeringute raamistikku. probleem on selles, et vaatamata raportööri jõupingutustele ja ka tehtud muudatustele ei saavutata päris neid eesmärke, mida ma mainisin. on häid sätteid koolituse kohta, sätteid, mis äh, puudutavad hangetega seotud miinimumnõudeid, aga see ei, ei ole piisav. Äh, see on näide hoopis äh, topeltstandarditest, näiteks sätted, mis puudutavad sadamatasude reguleerimist. see endiselt on äh, suur halduskoormus ja need ei taga õiguslikku selgust, endiselt jäävad küsimused, mida need täpselt tähendavad. samuti komisjon ei ole esitanud äh, konkreetseid tõendeid äh, ja PricewaterhouseCoopers ei ole äh, tuvastanud olulisi probleeme ei ole ka ajakohast mõjuhinnangut alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast, vaatamata parema õigusloome alasele institutsioonide vahelisele kokkuleppele, et mõjuhinnanguid peab ajakohastama. samuti ei arvestata streigiõigusega artiklis kaheksa ja artikkel kümme ei taga töötajate kohustuslikku lävimist. me sooviksime paremaid töötajate õigusi, sealhulgas ka lepingulised töötajad aga eh, neid ei ole. Eh, tarvis on konsulteerida ka keskkonnaekspertide ja kohaliku kogukonnaga. nii et üldiselt eh, ma paluksin tagasi lükata komisjoni ettepanek, kuna see ei ole tasakaalus um,. suur aitäh, kas te aktsepteerite härra Liberatski sinise kaardi küsimuse? jah, hea meelega. suur tänu, proua Anderson Te mainisite oma kahtlusi seoses äh, sotsiaalküsimustega. mil määral te ei ole rahul ja teiseks, mis on teie arvamus Euroopa lisandväärtuse kohta just äh, selles konkreetses valdkonnas, äh, selle konkreetse õigusaktiga seoses? suur aitäh! mis puudutab sotsiaalseid elemente, siis tunduvalt rohkem oleks saanud siin ära teha artiklites, et tugevdada äh, näiteks äh, sotsiaalset dialoogi ja äh, jah, sotsiaalpartnerid ütlevad, et äh, see on küll läbiräägitav, aga nad ei ole ikkagi päris rahul. see ei ole see, mida nad soovisid äh, ja nad oleksid olnud äh, pigem rahul ka ilma selleta, nii et see tekitab suurt muret ja mis puudutab Euroopa tasandil lisandväärtust, siis äh, me räägime nendest küsimustest, sest tõstab teadlikkust, aga sellega minu arust asi piirdubki. Äh, saadik Peter Van Dalen, palun suur tänu, kõigepealt aitäh äh, härra Flak-, Flakensteinile, ta oli julge, realistlik oma teksti kokkupanemisel ning suutis äh, ka äh, ECR-i ja Rahvaparteiga kokku leppida. minu mõttekäigud oleksid järgmised, see, mis puudutab siis väi-, väiksemat bürokraatlikku koormist äh, siis äh, sotsiaalsetes küsimustes on teatud kohustused, nagu näiteks äh, töötajate koolituskohustus, mis, äh, millega tuleb arvestada, kuid samas ei räägita siin kõikidest kohustustest, mis võivad tekkida. teiseks, kuidas, kuidas korraldatakse turulepääsusätted. praegusel hetkel võivad sadamajuhid korraldada oma tegevust nii, nagu tahavad. Rotterdami sadamas on asjad väga erinevad Vigo sadamast, sest, sest lähimuspõhimõtet peaks sinna arvesse võt-, võtama. räägiti ka erasadamatest, et soov-, pöörasime erilist tähelepanu brittide erasadamatele, mis võivad oma teenuseid nagu näiteks, nagu, nagu näiteks Äh, lootside tegevust ise saavad korraldada. praegusel hetkel võib öelda, et äh, alles hakatakse paljusid äh, aspekte arutama ja uurima ja see tähendab seda, et luuakse uued normatiivid sadamate jaoks. see tähendab seda, et olukord muutub äärmiselt keeruliseks ja ma paluksin kõiki, et võtke see raportööri ettepanek vastu. ja järgmisena saab, saab sõna äh, proua Maist. suur tänu, äh, härra juhataja, proua volinik, suur tänu Knut Fleckensteinile, raportöörina Euroopa sadamad on väga erinevad, äh, sellest me oleme kõik juba aru saanud ja sellepärast ongi väga raske sadamapaketti vastu võtta tegemist on kolmanda üritusega ja ma tõesti loodan, et seekord läheb õnneks ja võib-olla on väga kene, et, kena, et enne rääkisid sotsiaaldemokraadid ja ECR, sellepärast et seisukohad siin ka kojas on väga erinevad ja me oleme need seisukohad läbi rääkinud, sotsiaaldemokraadid ütlevad, et liiga vähe on tähelepanu pööratud sotsiaalsetele aspektidele, liiga vähe töövõtjate rollile, et ECR aga ütleb, et tööandjate äh, rollile ja see tähendab seda, et tegelikult on raportöör väga ilusa kompromissini jõudnud, loomulikult on nii, et keegi ei ole rahul kompromissi kõikide aspektidega, sellepärast see kompromiss ongi, mõned ka liberaalide seas ei ole päris äh, rahul sellega, et on erandeid, mis äh, kehtivad äh, nende teenuste puhul, et näiteks on välja jäänud veoste käitlemine, reisijate vedu ja lootsiteenused ja et on lisaklauslid, mille, millele me, mida me eriti ei oleks tahtnud siin näha, aga tegelikult see on kompromissiga, mis on hea ja annab võimaluse edasi liikuda ja minu meelest on väga oluline veel üks asi ja see loomulikult tuli välja pressiteates enne. see puudutab sadamakäitlejaid kui ka ametiühingud on tegelikult selle kompromissi poolt ja paluvad, et me seda toetaksime selleks, et oleks võimalik läbirääkimisi edasi viia ja et sadamad, mis on ju tõesti tohutult tähtsad Euroopa jaoks ja mis on ka tulevikus kaubaveo jaoks väga oluline, et selles osas lõpuks ometi oleks võimalik ühtsele seisukohale jõuda, finantsläbipaistvus tagada ja mõnedes valdkondades tagada ka suurem konkurentsivõime, aga tegelikult ka töövõtjatele suurepärased võimalused tagatud ja investoritele võimalused investeerida ma tean, et see töö oli väga raske, sellepärast et komisjoni ettepanek ja see, mis äh, raportöör alguses äh, välja pakkusid, ei äh, sobitunud kuidagi kokku, nüüd on jõutud aga keskteele ja ma kutsuksin üles kõiki, kes täna veel arvavad, et võiksid selle vastu hääletada homme, julgustan teid, väga palju asjadest, millest meie oleme huvitatud, on siin dokumendis sees ja on aeg minna nõukogu arutelude meie sadamate ja Euroopa huvides. suur tänu! suur tänu! ja nüüd äh, saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Stelius Kologulu. suur aitäh. on hea, et me oleme suutnud paika panna konkreetse tööraamistiku selle määruse reguleerimisala määrasid ära sadamate korraldus ja finantsteenuste läbipaistvus, see ei puudutanud töösuhete dereguleerimist ja sadamate avamist turul. huvirühmad ja ametiühingud toetasid seda ja tulemuseks oli midagi väga erinevat esialgsest komisjoni ettepanekust. läbirääkimised nõukoguga, ma arvan, tagavad töötajatele hea kaitsetaseme äh, tööotuse ja tervise valdkonnas, samuti see tugevdab koolitust ja haridust ja on takistuseks töötingimuste vastu suunatud edasistele rünnakutele. see puudutab ka sadamateenuste keskkonna jätkusuutlikkust ja seda läbipaistvatel tingimustel. tahaksin tunnustada raportööri tehtud töö eest ja ma teen eh, ettepaneku äh, hääletada äh, plokina meie kompromissmuudatusettepanekuid ja võime anda härra Fleckensteinile mandaadi läbirääkimisteks äh, nõukoguga. liikmesriigid ja valitsused peavad näitama nüüd omalt poolt, et nad on valmis äh, võtma karme meetmeid sotsiaalse dumpingu vastu ja tagama ohutud töötingimused meie sadamates. suur tänu! aitäh, kas te aktsepteerite proua Andersoni poolt sinise kaardi küsimust? jah, proua, proua Anderson. aitäh, ma mõistan seda, mida te ütlesite, et äh, siin ei ole enam täielikku turu liberaliseerimist, aga sellele vaatamata on üksikasjalikud eeskirjad, äh, mida sadamad peavad järgima lepingute sõlmimisel teenuste osutajatega ja avaliku teenuselepingutega seoses ja teie fraktsioon alati kaitseb avalikke teenuseid. kas see, et te ütlete, et see on lihtsalt äh, nii-öelda ohutu läbipaistvust tagav meede, ei ole eksitav väide? Äh, siin ei ole mingit kavatsust eksitada parlamenti. ma arvan, et äh, siin on paremaid ja halvemaid aspekte, aga tarvis oleks au, väärikat kompromissi, mis kaitseb kõikide õigusi. suur tänu, roheliste nimel Keith Taylor, palun. kolm minutit. aitäh. kahte pärast äh, suuremaselt läbi kukkunud katset sadamateenuseid liberaliseerida on komisjon oma ambitsioonikast Äh, oluliselt kärpinud, äh, püüdes lõpuks luua sektori põhist seadusandlust selles valdkonnas, aga jällegi äh, sadamateenuste määrus ei suuda tegeleda tõeliste küsimustega, mis on probleemiks sadamate puhul. meretransport mängib keskset rolli, tagamaks äh, jätkusuutlikust transpordisektoris. rohelised soovivad äh, hõlmata meresadamad laiemasse transpordipoliitika läbipaistvasse raamistikku, mis puudutab ohutust, keskkonnastandardeid ja ka sotsiaalseid standardeid. Äh, samuti, mis hõlmab valdkondadavalist koostööd äh, meresadamate puhul ja arvestab ka väliste kuludega. kahtlemata Äh, äh, riigieelarve rahastuse puhul on tarvis läbipaistvust. me ei saa rääkida sadamateenustest, rääkimata sellest, et sadamatesse investeeritakse riikide raha infrastruktuuri ja sadamate toimimiseks. sadamateenuste määrus oleks võinud äh, aidata kaasa mõnede nende eesmärkide saavutamisele, aga mulle tundub, et ilmselgelt ei suuda see täita endale seatud eesmärke loomaks jätkusuutlikumat eh, omavahel seotud transpordivõrgustikku. finantsläbipaistvuse seisukohast üks asi, mida see siiski sisaldab, eh, on siiski ebapiisav ja see ei taga väga vajalikku õiguskindlust selles sektoris. Eh, on tugev seos finantsläbipaistvuse ja komisjoni poolt ette nähtud riigiabi suuniste ja grupierandite vahel sadamatele mõlemad ettepanekud oleks tulnud välja töötada paralleelselt. olles äh, üksteist aastat tagasi selle algatusega välja tulnud, äh, komisjon nüüd ütleb, et riigiabi suuniseid enne kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat ei tule, äh, see on tõesti frustreeriv, aga samas ei ole üllatav. kui Euroopa Parlament seda raportit aktsepteerib, siis ta peab olema valmis tõsiseks kriitikaks. tegemist on siduva õigusaktiga, mis samas eh, ei reguleeri praktiliselt mitte midagi. see on ebatõhus eh, õigusakt ja seepärast kutsun üles liikmeid eh, tagasi lükkama selle raporti homsel hääletusel. suur aitäh! härra Taylor, ka teile sinise kaardi küsimus. Äh, Külton Tolik, kas te, te aktsepteerite seda? jah, loomulikult. aitäh. kas te nõustute, et kuigi see pakett on parem äh, sisaldab see siiski samasuguseid ohtusid kui see pakett, mille kaks tuhat kuus parlament tagasi lükkas ülekaalukalt. see paneb äh, lisahalduskoormuse äh, sadamatele, samas ei taga põhiõigustega tööohutusalaste eeskirjade miinimumkaitset. Äh, ma arvan, et teil on täiesti õigus seda öeldes ja ärge unustage, et parlament on samasugused ettepanekud või midagi väga sarnast kaks korda varem tagasi lükanud Eh, ei tunnustata keskkonnanõudeid, kõik eh, viited mõjuhinnang linnustikule, elukeskkondadele, eh, kõik need on välja jäetud. see on lihtsalt läbikukkunud katse parlamendile ette sööta veel kord Äh, lubamatult äh, sama versioon asjast, mis on juba tagasi lükatud ja me peaksime jälle uuesti ütlema ei. järgmiseks FD nimel Jill Seymour, üks minut. suur aitäh, sadamateenuste määrust ei ole tarvis ega vaja Ühendkuningriigis, erinevalt kontinentaal-Euroopast on Ühendkuningriigil väga konkurentsivõimelised sadamad ja Äh, seal mängib olulist rolli erasektor. Euroopa Liit ei ole kahel varasemal korral suutnud seda valdkonda reguleerida, see on kolmas katse, kuna enamik sadamaid Ühendkuningriigis on eraomandis ja on edukad, ähm, siis ei ole tarvis Euroopa Liidu poolt reguleerida meie sadamaid. Ähm, Brexiti referendum juunis äh, see, kus inimesed ütlevad ei liigsetele reeglitele ja määrustele Euroopast me seeläbi võtame tagasi vabaduse ise tagada oma ettevõtlust, reguleerida seda. sadamateenuste määrus teeb rohkem kahju kui head ja Ühendkuningriigil oleks tõesti parem, kui nad ilma selleta edasi saaksid elada. suur tänu, Marie-Christine Arnaut, Arnaut Tüü, palun suur tänu sadamateenuste liberaliseerimine on tüliõun juba väga kaua olnud, see on no, ka, on kaks korda läbi kukutud kahe tuhandenda aastate alguses ja nüüd on kolmandat korda uuesti kõne all. komisjoni ettepanek ei ole aktsepteerida, ühest küljest üritatakse niimoodi ühe, muuta ühesugusteks Euroopa sarnased, millel on erinevad organisagrammid ning eh, mida juhitakse eh, erinevalt ka vastavalt kogemustele teisest küljest konkurentsi küsimus vajab <laughs> suuremaid investeeringuid ja see tähendab teatud teenuste liberaliseerimisvajadust ja ka võib kaasa tuua olukorra, kus liikmesriigid ei saa teatud teenuste nõudmi-, teenuseid enam nõuda saadu, sadamatest ning ähm, asendada äh, kvalifitseeritud meremehi või lootse äh, vähem äh, kvalifitseeritud töötajatega ei ole aktsepteeritav. esimesed hinnangud on sellele direktiivile positiivsed, kuid hiljem toob see kaasa traditsioonilised probleemid, miks me muudkui ümber organiseerime ja erastame meil äh, <clears throat> ei saa lubada, et meie sadamad äh, ostetakse ära välisinvestorite poolt, nagu seda tegid hiinlased hiljuti ühe Prantsuse sadamaga, seega olime me komisjoni ettepaneku ja parlamendi resolutsiooni vastu. aitäh. järgmisena saab sõna saadik Marinescu. Teil on üks minut hiilgav rumeenia keel, ütleb äh, kõneleja. Äh, proua volinik, see küsimus on olnud kõne all ja sätete kohta on erinevaid arvamusi, kuid oleme jõudnud siiski julgust andma kompromissini, see määrus tahab luua uusi töökohti ning samuti ka suurendada konkurentsivõimet äh, sadama äh, sektoris, see aitab ka organiseerida tariifide küsimust, võrdsed tegevusvõimalused ning head teenused õiglaste hindadega, see suurendab finantsläbipaistvust ning tekitab võrdseid tegutsemisvõimaluse ning võitleb illegaalse riigi abi vastu. see jätab samas liikmesriikidele ka paindlikkuse võimaluse, jättes mõningad äh, sadamad sellest äh, nimekirjast välja. sadamad peavad vältima bürokraatiat äh, ning liigseid tasusid, et garanteerida tõhusus ja efektiivsed teenused meil on vaja langetada otsused, eh, oleks pidanud, vaja olnud langetada need otsused juba kümme aasta tagasi, see aitaks selliseid probleeme tulevikus ennetada. suur tänu. Eh, järgmisena saab sõna härra Ertug, kaheksa minutit suur tänu, härra juhataja, kolleegid, proua volinik, kõigepealt ma tahaksin tänada raportöör Fleckensteini selle väga raske töö eest, mille ta on ära teinud. ei tohiks sugugi unustada seda, et tegemist oli algselt komisjoni ettepanekuga Kallase ajastust veel. turboliberaliseerumine kõikides valdkondades oli Kallase ajastu eesmärgiks ja sellepärast oligi väga raske meie raportööril jõuda kompromiss ja nagu ma ütlesin, tegemist on kompromissiga, kompromiss eh, ei too kõigile täit rahuldust, kuid ma arvan, et kompromissideks peab siiski olema valmis aga kui me nüüd vaatame seda dokumenti, mis meile on esitatud, siis eh, see pealesunnitud liberaliseerumine, mida esialgu nägi ette komisjon, on nüüd pidurdatud. ja kui me nüüd ka sisusse süüvime, siis me näeme seda, et sadamad saavad ise otsustada, kuidas teenuseid pakutakse. ja mis minu jaoks oli äh, peamiseks argumendiks, miks ma lõpuks äh, otsustasin toetada seda kokkulepet, oli, olid need miinimumnõudmised, mille meie raportöör välja võitles. näiteks äh, niinimetatud sotsiaalstandardite puhul nii-öelda hea maine nimekirjadest väljavõtmine teatud sadamate puhul minu jaoks on äh, väga palju selliseid asju sees, kus äh, me oleme saavutanud seda, mida, kus me ei ole saavutanud seda, mis on siin. nüüd äh, see sadamateenuste küsimus, läbipaistvus, ma arvan, et need on punktid, kus me saame kokkuvõttes öelda, et klaas on tõesti pooltäis, mitte pooltühi, kui lubate, ja sellepärast on see kompromiss ka täiesti korralik, suur tänu! suur tänu, härra Ertug. järgmisena saab sõna Jacqueline Foster, teil on kaks minutit kõneaega, palun. suur tänu, härra juhataja, kõigepealt ma tahaksin siiralt tänada härra Fleckensteini äh, selle väga tõsise töö eest ja järjepidevuse eest aga kahjuks äh, ma kardan, et need muutused ei ole läinud piisavalt kaugele. konservatiivide valitsus alustas seda protsessi tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal, mis viis sadamate erastamiseni Ühendkuningriigis ja seega ei saa mina toetada mitte midagi, mis seab ohtu selle eduloo. see on olnud edukaks Ühendkuningriigi äh, majandusele ja meie töökohtadele ja ma tahaksin liituda eelkõnelejaga, et äh, meid ei uputa üle sugugi tuhanded Filipiinidelt pärit töötajad, töötajad, kes lossivad kaupa meie laevadel. aga mm, kolleegid ka mujalt on vastu sellele ettepanekule, meie arvame, et komis-, et sadamate vaheline konkurents, mitte ettekirjutuste tegemine nende jaoks on suurem tõhususe allikaks. komisjoni ettepanek on ülekoormatud bürokraatiast ja see ei sobi sugugi meie turupõhiste erasadamatega Ühendkuningriigis. kuigi me toetame mõningaid äh, transpordikomisjoni muudatusi, olen ma siiski veendunud, et meie sadamad on vastu sellele ettepanekule praegusel kujul. praegu oleks siin võimalik äh, Äh, tõlgendada teatud korraldusi Ühendkuningriigi sadamates niimoodi, et see on äh, riigi abi ja samas ei, ei lähe seadus, äh, määrus on nii kaugel, et oleks erandid võimalik. raportööri poolt välja pakutud lahendused sotsiaal- tagatiste osas võib viia üle kuldamisi teatud piirkondades, näiteks kui läheb ettevõte üle töötajatele ja see läheb ka vastu ILO standarditele. ja tegelikult kompromissstandard äh, pettumust tekitavalt ei hõlma ka väiksemaid äh, sadamaid ja turu avanemise sättemeid ja sellepärast ma olen uuesti esitanud muudatusettepanekud, mis võtab välja väikesadamad äh, sellest seadusandlusest ja meetmed, mis puudutavad siis erandeid, tuleb tagada ju meie sadamate konkurentsivõimelisus ja minu muudatusettepanek tahab välja jätta kõik erasadamad sellest määrusest. ma loodan, et seda saadab äh, enamuse toetus, kuigi minu ettepanek oleks, et me saadame asja tagasi komisjoni. suur tänu, järgmisena saab sõna Pavel Telitška suur tänu, äh, härra juhataja, volinik härra Fleckenstein, mõned kolleegid ütlesid, et nad ei ole päris rahul. mina ka ei ole ja ma arvan, et väga paljud meist ei ole. küsimus on selles, et millised on aga meie valikuvariandid. me ju teame, et me peame tagama parema juurdepääsu sadamatele, sadamad peavad saama parema kontrolli alla ja tuleb neid paremini hallata. aga küsimus seisneb ka selles, et kas me oleme jällegi valmis nüüd paluma et avaliku ja erasektori investorid ehm, tegutseksid ehm, olukorras, kus õiguskindlust ei ole. ja kuigi ma ei ole rahul, arvan ma siiski, et on tagumine aeg esitada ettepanek läbirääkimistele ja tuleb läbirääkimiste ajal seda asja pisa-, ka timmida. Ar-, austatud härra juhataja, mõnikord vähem on rohkem ja seega ma paluksin, et teen ettepaneku, et ma lõpetan nüüd ja saate viis sekundit lisaaega. suur tänu härra Telitška, härra Telitška, kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele, mille tahab esitada teile proua Maisner? Telitška vastab ilmselt jaatavalt. proua Maisner? noh, panin nüüd teid äh, raskustesse, härra Telitška, juba tahtsite välja hiilida saalist. Äh, te hoidsite äh, kokku viis sekundit kõneaega, aga ma küsin siis, et ähm, räägitakse, et paindlikkust on liiga vähe ja läbipaistvust on liiga vähe ja et seni on sadamad väga erinevad ju olnud ja et ei ole piisavalt ära tehtud erasadamate jaoks ja et erasadamad ei saa äh, otsustada ise. kas te arvate ka, et kogu see asi on äh, läbipaistmatu, ei ole piisavalt paindlik, mis nüüd on välja pakutud? Siine, meelega esitasid selle küsimuse, sa tead ise, et ma olen praegu hiljaks jäämas, aga muidugi see ettepanek on parem kui esialgne ettepanek ja äh, tegelikult on küsimus ju selles, et mis on tõhus, mõned elemendid tuleks veel aga arutusele võtta ja ma arvan, et üheskoos jõupingutades me seda, seda saaksime teha. probleeme on palju ja minu meelest võrreldes praegu, praegu, võrreldes praegust dokumenti eelmise dokumendiga on tõesti praegune dokument palju parem ja ma toetan läbirääkimisi ja selle ettepaneku timmimist. suur tänu teile, härra Telitška järgmisena saab sõna kolleeg Küllonen üheks minutiks. austatud härra juhataja, sadamateenuste määruse osas on käinud väga värvikad arutelud minu koduriigis ja ma üritan natukene siis äh, asja selgitada. sadamate sektoris on läbi viidud Soomes väga suur muutus. nimelt äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses äh, on tegemist osaühingutega ja turu nii-öelda ettevõtetega täiesti eraldiseisvate organisatsioonidega. praegune määrus on seadnud äh, eesmärgid, mis meie Soome sadamate jaoks on täna juba argipäevaks. ja ma pean väga oluliseks seda, et kõikidel Euroopas äh, oleks ühtne raamistik sadamateenuste korraldamiseks ja finantsläbipaistvuse tagamiseks avaliku sektori vahendite kasutamisel võib-olla see lõpplahendus ei ole äh, päris vettpidav, aga good enough ja ma toetan äh, raportööri tänan teda jonnakuse eest ja loodetavasti meie raportöör ja ka parlament säilitavad külmaverelisuse ja võtavad selle asja homme vastu. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna Karima Telli. Teil on poolteist minutit, palun. lugupeetud proua volinik, kallid kolleegid nüüd siis kolmandat korda Euroopa Komisjon üritab peale suruda sadamateenuste liberaliseerimist Euroopas. me võime sellel asjal kümme korda nime vahetada, aga ärge valetage. kokkuvõttes üritatakse taas tekitada konkurentsi näiteks lootsimise, eh, sadama juhtimise Ehm, ja muude teenuste vahel erinevates sadamates, mis teineteist väga erinevad, sest see, mis äh, toimub Rotterdamis ja Antwerpenis, äh, kus ähm, äh, käib läbi kakskümmend protsenti kaubasadamatest, kauba, kaupadest Euroopas, ei ole sama, mis toimub väikestes sadamates. Teie mõjuhinnang ei võta absoluutselt arvesse, kui spetsiifilised on sadamad, mis on veel hullem, see võõrab täielikult reaalsusele selja, ei võta arvesse inimeste kogemusi ning keeratakse selga keskkonna huvidele. meie eesmärgiks peaks olema säilitada meie rannikud ning meie sadamate turvalisust, teisest küljest kaitsta sadamate töötajaid. ning kõik see on teie ettepanekutega seoses ohus, sest meie sadamad ei soovi, et neid liberaliseeritakse, vaid soovitakse, et Euroopa reeglid muutuks selgemad. näiteks, eh, eh, näiteks eh, riigi abide osas eh, siiani ei ole selles osas selgust eh, majja löödud eh, ja isegi kui on selles osas mingisuguseid edusamme tehtud, ei ole see tekst siiski piisavalt ehm, võimalusi tegelikeks edusammudeks. nii et sellistes tingimustes meie selle raporti poolt küll hääletada ei saa. suur tänu teile ja proua Tell, nüüd saab sõna Eh, Rosa D'Amato. palun. suur tänu teile, härra president. jah, tõepoolest eh, oleme kuulnud sellest, kui erinevad on omavahel Euroopa sadamad eh, ning ehm, soovitakse paindlikumaid majandusmudeleid Eh, ei saa olla samas kõik see õigusloomeline lahendus kõigi Euroopa sadamate jaoks, mis on väga erinevad. on vaja garanteerida autonoomiat, luua läbipaistvad reeglid, muuta sadamad konkurentsivõimelisemateks. Eh, on ähm, praegu meil ju käsil üsnagi olulised muutused meil on ees ka olulised sotsiaalsed muutused. komisjon peab tunnistama kõigi sotsiaalsete osapoolte tähtsust, samuti on vaja ka automatiseerimise küsimusele tähelepanu pöörata. tuleb võidelda ka halbade töökohtade vastu, mis on eriti murettekitav Lõuna-Euroopas teeme kõik selleks, et äh, oleks garanteeritud suurem läbipaistvus, paremad töökohad ning et garanteeritaks ka väikeste sadamate, äh, äh, vähendataks väikeste sadamate bürokraatlikku koormat. suur tänu, kallid kolleegid ja järgmisena saab sõna härra Grandes Pascual. Teil on poolteist minutit. suur tänu teile, proua president sadamad on äärmiselt äh, oluline Euroopa integreeritud võrgustiku loomiseks, mis oleks kodanike teenustes, äh, teenistuses, samuti ka tööstuse teenistuses. Euroopa Komisjon on sellest teadlik ja sellega seoses on äh, loodud juba kaks erinevat stiimulit ja see on kolmas Äh, kuid äh, meil on vaja suuremat konkurentsi, läbipaistvust, äh, samuti võrdset kohtlemist, algatusõigust, sotsiaalset kaitset ja tõhusust. selle asemel on siin väga läbipaistmatu, segane, arusaamatu tekst, mis on mõeldud teatud sadamate jaoks ja kõrvale jättes kogu logistiline ahend. samuti sekkutakse liikmesriikide pädevustesse, mis Äh, ähm, äh, näiteks Hispaania puhul on sadamad äh, riigi halduses sellega seoses sadamatasusid ei saa kuidagi kokku leppida erinevate er-, erasektorist pärit teenusepakkujate vahel ja eh, raport eh, ja Hispaania Rahvapartei hääletab selle raporti vastu, see ei ole üldsuse huvides, see ei võta arvesse ka liikmesriigide põhiseaduslikke nõudmisi, meil on sellest äärmiselt kahju, eh, on neid, kes ütlevad, et see kolmas võimalus on ainuke, kuid see ei ole sugugi nii, sest sadamate küsimus jääb endiselt kõne alla ja sellisel juhul ei ole praegusel hetkel võimalik edasi minna, selline sümbioos ei ole kellelegi kasulik. suur tänu. E, saab järgmisena sõna e, proua Hõbo, e, proua president, volinik see tekst on väga kuulus olnud väga palju, kuid me ei näinud seda väga palju. nüüd kuudepikkuse töö, töö järele Fleckenstein on suutnud välja töötada sellise teksti, mille eest poolt võime homme hääletada see koostati pärast pikki keerulisi läbirääkimisi ning ähm, esitati kompromissmuudatusettepanekud, mis komisjoni esialgse ultraliberaalse ettepaneku ümber tegid. mina ja teisedki kolleegid esitasime paljud muudatusettepanekud, mul on äärmiselt hea selle üle, et Knut Fleckenstein võttis need vastu. samuti räägitakse näiteks ka liik-, äh, liikmesriigi äh, lipp, puu all sõitmisest teatud eh, küsimustes, samuti eh, on ka avalik teenus mustvalgel selles raportis olemas, see muudab Euroopa sotsiaalsemaks, samuti finantsläbipaistvus on üks oluline osa sellest tekstist, mis aitab garanteerida eh, terviklikuma konkurentsi erinevate sadamate vahel, kuid kõige väiksemad, kõige haavatavamad sadamad ei saa endale sellist bürokraatlikku koormat kaela, kui seda suured saavad transpordikomisjonis vastu võetud äh, tekst pakub ka piisavalt sotsiaalseid garantiisid, mis on äh, sotsialistidele sobivad ja annab liikmesriikidele manööverdamisvõimaluse, säilitamaks oma liikmesriigi äh, mudeleid ja ärgem unustagem, et sadamad toimivad Euroopas väga erinevalt ning me ei saa neile ühiseid standardeid peale suruda, <clears throat> mis tähendaks seda, et need toimiks harvemini kui praegu. praegune tekst on rahuldav äh, ning ei tohi see saata kolmepoolsetele läbirääkimistele, see äh, äh, peavad, selle peavad vastu võtma rahvas valitud esindajad ja sellega seoses parlament peab läbi rääkima võimalikult tugevatest seisukohtadest lähtudes ning see hääletus peab olema võimalikult ühehäälne, meil on homme võimalik hääletada sellise teksti nimel, millega saab minna kolmepoolsetele läbirääkimistele ja edasised küsimused esitatakse siis, kui kokkulepe tekib komisjoni ja nõukogude vahel, kui tulemused ei ole rahulikud, rahuldavad, siis on parlamendil ja kaasotsustajana võimalik tekst tagasi lükata, sest parem on mitte harmoneerida kui halvasti harmoneerida, aitäh. ja järgmisena saab sõna eh, proua Bilbao, suur tänu teile, proua president, Euroopa sadamate tõhusus on üks olu-, lahutamatu osa meie eh, konkurentsivõimsusest. sellega seoses toetame seda, eh, et eh, selle, neid infrastruktuure kaitstaks ja arendataks. me peame kandma, tagama kõik, kõigile sarnased võimalused, me peame läbipaistvust garanteerima tollidele, samuti tuleb kaitsta sadamate kasutajaid, nende tööt-, samuti ka töötajaid ja tuleb garanteerida ka selliseid teenuseid, palun aeglasemalt, te lähete, räägite väga kiiresti, ütles president ning ähm, loodame, et sadamate autonoomia, mis on erinevaid juhtimisviise kasutusele võtnud ning vaba konkurentsivõime toetavad innovatsiooni ning samuti loovad uusi teenuseid. sellega seoses me ei ole nõus eranditega, mida lubavad mõningad liikmesriigid, mis võimaldavad vaat, eh, tasude abil tsentraliseerida hinnad. Eh, sadamad peavad autonoomselt oma tariifid paika panema ning Euroopa professionaalide assotsiatsioonid leiavad et selline nähtus oleks konkurentsivõimele väga kahjulik. Need on eh,, eh, kahjustavad Euroopa sadamate eh, autonoomiat amet kõikjal Euroopa Liidus. Te rääkisite kohutavalt kiiresti, ütleb president. järgmisena saab sõna proua Gonzales Penjas üheks minutiks. suur tänu teile, proua president sooviksin siin esile tõsta sellist äh, aspekti, mis meie fraktsiooni jaoks on äärmiselt oluline, nimelt et gravitatsioonipunkt äh, äh, selles raportis kaldus ultraliberaalsuselt sotsiaalsetele küsimustele, liberaliseerimine ehk siis sadamate erastamine, avaliku teenuse erastamine ei aita, vaid mõistab hukka eh, meie eh, sotsiaalse süsteemi, kahjustades meie töötingimusi ning eh, teenuse taset. kui suurettevõtete huvid on olulisemad kui inimeste huvid, siis ei suudeta kuidagi või dumping sotsiaal, sotsiaalse dumpingu vastu võidelda Euroopa-siseselt. see ei ole Euroopa sotsiaalne mudel ning peame Eh, garanteerima tõhusamaid, läbipaistvamaid ja jätkusuutlikumaid sadamaid, mille, ilma et selle ase, selle tõttu eh, töötingimused halveneks. suur tänu, järgmisena härra Koch, üheks, pooleteiseks minutiks. proua juhataja, proua volinik, kallid kolleegid, eh, sadamateenuste liberaliseerimise pealesurumine on mul hästi veel meeles, kaks tuhat üks ja kaks tuhat neli esitati sadamapaketid, nüüd siis äh, alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast meie ees juba kolmas pakett kuigi äh, komisjoni koosseis on oluliselt äh, muutunud, vahepeal oleme me siiski jäänud oma kõrgete nõudmiste juurde. siin ei ole lubatud meie raportis nüüd enam sellist piirideta liberaliseerumist peale surutud selle juures ja ma tahaksin tänada meie raportööride sellega seoses, kes meie eesmärke silmist ei kaotanud ja kes ähm, lubas ähm, sadamateenuste osas välja kujundada äh, hea süsteemi. väga raske oli jõuda koherentse tekstini, kuivõrd sadamad on väga erinevad, aga raportöör minu meelest leidis hea kesktee eriti tervitan ma seda, et nõutakse finantsläbipaistvust, seda nii sadamateenuse pakkujate po-, osas, kelle, keda ei tohi diskrimineerida, aga ka finantsreeglite puhul ja sadamateenuste kasutamise ja sadamataristu kasutamise osas. ma tervitan kõrgelt seda, et on jäädud ka konkurentsivõime ja ohutusstaatuste juures, juurde ja et meie sadamatöötajad äh, peavad saama jätkukoolitust sisse ja ma kutsun üles toetama seda raportit, aitäh! suur tänu, üheks minutiks saab sõna proua Lopez Bermejo. suur tänu teile proua president, komisjon peab kuulama ära parlamendi arvamuse ning samuti peab ära koorama ka sadamatöötajaid selle sektori liberaliseerimise vastu ning tuleb reageerida nende liikmesriikide vastu, kes Euroopa õigusest mööda vaatavad. leiame, et praegune ettepanek parandab töötingimusi sadamates. palusime seda juba tööhõive küsimustest rääkides me soovime paremaid, turvalisemaid töötingimusi sadamatöötajatele ning toetame ka kollektiivläbirääkimisi ning samuti tuleb ka sadamaettevõtete austada sotsiaalseid miinimumnõudeid, samas aga see, need reeglid peavad kehtima nii era- kui äh, riigisadamate puhul me oleme erandite vastu. samuti on probleeme, mis veel lahendamist vajavad, nagu näiteks äh, Ehm, näiteks teenuse ülekandmise puhul töötajate kaitset, eh, sellega seoses meile tundub eh, väga murettekitav see, et ehm, tahetakse avaliku <laughs> ehm, avalikku teenust garanteerida ka tulevikus. presidente grazie commissario complimenti al lavoro che è stato fatto dal relatore e dai relatori ombra un ringraziamento. suur tänu tänaksin variraportööre ja kõiki teisi. siin äh, sooviti erinevaid huvisid ja vajadusi kokku panna. Äh, me äh, peame leidma lahendusi isegi siis, kui need ei sobi kõigile. millised punktid on need, mis meie jaoks kolmepoolsetel läbirääkimistel kõige kasulikumaks osutuksid. meil äh, on vaja garanteerida Euroopa äh, majanduse areng ja sadamate kaitse. sadamad on erinevad ning äh, millised, mis toimub Põhja- ja Lõunariikide sadamates. Itaalias on väga palju sadamaid, kus võetakse vastu kruiisilaevu ning eh, eh, me oleme teadlikud eh, sellest, kui palju kaupu läbib teisi sadamaid, kes, mis on põhiliselt just kaubasadamad. ühte on väga raske teisega kokku sulatada. sotsiaalsetes küsimustes soovime rohkem tähelepanu pöörata sellele, et äh, äh, sadamad tähendavad Euroopa jaoks suuri investeeringuid, seega pöörasime selle raporti puhul äh, just mitmekesisusele erilist tähelepanu. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Ferreira. suur aitäh. pikka aega on sadamad olnud rünnaku all poliitilist, nende poolt, kes tahavad teenida poliitilist kapitali ja tegemist on raamistikuga, kus on üha rohkem tunda üleilmset konkurentsi, sadamsektorit erastatakse, Portugali olukord on hea näide sellest, tänu Troikale ja nende juhtimisele ja püüdele kella tagasi keerata ja töötajaid lihtsalt ekspluateerida. Äh, soovitakse minna veelgi kaugemale, veelgi kaugemale ekspluateerimisega. tundub, et kõik vahendid sobivad, äh, ka libaametiühingute loomine, aga sadamatöötajad äh, ei saa sellega leppida. me peame tagama, et mm, komisjon tegelikult kaitseks töötajate huvisid aitäh, proua Lukašjevska, üks minut. aitäh raportöör ütles, et viisteist aastat on see arutelu käinud ja nüüd on Euroopa ees siis parem ettepanek kui senine tegelikult on meil vaja kindlasti sellist ettepanekut, mida ei ole võimalik kuidagi teistmoodi tõlgendada, kui see on ette nähtud. Poolal ei ole sugugi probleeme läbipaistvusega, nagu äh, raportöör siin äh, väitis oma avasõnades meil on äh, sadamad korraldatud niimoodi, et ähm, võetakse arvesse sadamate eripärad ja praegune kokkulepe meie meelest äh, ei äh, taga samasugust korraldust. me ei saa seda sellepärast toetada, ei saa toetada me ka büro-, bürokraatiamasina suurendamist ja kindlasti ei kavatse me toetada seda, et meie institutsioonid peavad ennast täiesti ümber korraldama selle määruse pärast. Poolas on asjad väga ilusti korraldatud, meil on finants läbipaistvus tagatud, Poola teha teadlased arenevad väga hästi ja me kardame, et need uued ettepanekud äh, pidurdavad meie sadamate arengut ja sellepärast Poola delegatsioon hääletabki selle äh, kompromissi vastu, võetakse ära mikrofon. Euh, suur tänu ja läheme nüüd edasi vaba mikrofoni juurde, väga palju sõnasoovijaid, kümme nimelt ja alustagem härra Boltšakist siis üks minut paní předsedající já bych rovněž. suur tänu. tahaksin väljendada lootust, et see kolmas katse nüüd lõpuks osutub edukaks. on tõesti tervitatav, et öö, äh, kuigi on äh, tagasi tõmmatud mõned meetmed sotsiaalosas, on siiski väga oluline see, et äh, komisjon töötab äh, ühtseid reegleid sadamate valdkonnas, et oleks tagatud õiglane konkurents, praegu võib märgata olukorra kuritarvitamist turul ka osana näiteks transiitteenustest, kuigi Tšehhi Vabariik on äh, ei ole mereriik, me sooviksime, et need eeskirjad oleksid tõesti konkurentsivõimelised, need tagaksid täieliku läbipaistvuse. suur tänu, härra Hauet. Need äh, sadamad, mida mina esindan, tagavad suure majanduskasvu. milleks äh, ta on suurim konteinersadam Inglismaal ja Tilburi sadam, äh, äh, kõik need äh, on andnud väga oma suure panuse, Ipswichi sadam samuti on väga oluline, Yarmouth, Knut Frankenstein soovinud tagada konkurentsi Euroopa sadamate vahel, tagamaks võrdsed tingimused ja murettekitavad erandid sellises riigiabiga Äh, me peame äh, tõsiselt võtma ka lootside hoiatusi. me ei soovi erinevat kohtlemist Ühendkuningriigile ja tegelikult äh, Briti valitsuse artiklis kümme kakskümmend A on vastu, mina soovitan neid toetada, tagada suuremat turvalisust kõnelejad katkestatakse proua Tomatšis. see raport aitab parandada komisjoni ettepanekut tagasi ühtse juhtimise süsteemi. me peame tugevdama mitmekesisust ja arvestama mudelitega, mida praegu kasutatakse. meil on hea meel, et vastav komisjon on arvestanud selle mitmekesisusega ja keskendunud ühistele miinimumstandarditele ja nende tõusale rakendamisele. kahjuks äh, parlamendis äh, me sageli nõuame äh, viletsate lahenduste rakendamist, aga see raport on erand ja seega on vägagi tervitatav. rõhutatakse ka finantsläbipaistvuse tähtsust, proportsionaalsuse põhimõte sadamatasude koha pealt on samuti väga oluline, et tasu ei oleks äh, ebaproportsionaalne võrreldes äh, pakutava teenusega ja see kõik on samm õiges suunas. suur tänu, härra Tremosa. suur aitäh, Fanika äh, Pults, kolleegid. see määrus on hea katse luua võrdsed tingimused kõigile Euroopa sadamatele ja parandada nende konkurentsivõimet. Eh, tavapärane olukord liikmesriikides eh, praeguseni on kaitsnud eh, tsentraliseeritud sadamabürokraatia huve, selle asemel, et kaitsta tarbijate, ettevõtjate ja majanduse huve. Euroopa peab olema edukas parimate tavade jagamisel, näiteks fiskaalautonoomia läbipaistvus, Katalaani esindajana tervitan seda ja soovin, soovitan, et äh, see õigusakt võetaks vastu ja miinimummuudatustega nõukogus. aitäh, härra Soltes, palun. suur tänu, proua president äh,, volinik. käesolev määrus aitaks äh, koostajate sõnul äh, parandada konkurentsivõimet, äh, vähendada bürokraatiat, et see oleks tulevikulahendus sadamate moderniseerimisel. loomulikult sadamad on värav maailma. me oleme kuulnud täna korduvalt, et kõik see on seotud ka tööhõive probleemidega. loomulikult me kõik soovime tagada korraliku tööhõive inimestele ja me soovime ka seda, et kollektiivläbirääkimised saaksid eh, nõuetekohaselt toimida. me kõik pooldame kindlust ja sotsiaalseid õigusi. toetame võrdseid tingimusi ka Euroopa Liidu eelarve seisukohast. ma usun, et komisjon kannab selle eest hoolt ja ma usun, et eh, komisjon tagab sadamate tasakaalustatud arengu oma meetmetega härra äh, Eiker. suur tänu. Äh, iga kümnes töökoht äh, minu valimisringkonnas sõltub sadamatest. kaubandus kasvab ja praegu oleks kõige halvem hetk hakata regulatsiooni lisama, eriti arvestades, et kaubandus kasvab võrreldes ülejäänud maailmaga ja seda ajal, kus referendum on tulemas. miks peaks mõjutama kaubandust, millel ei ole midagi tegemist Euroopa Liiduga, seepärast oleme sellele vastu. parimad inimesed meie sadamate juhtimiseks on need, kes on nendega kõige rohkem kursis, britid ise Prodots. suur tänu. tahaksin Põhja-Iirimaa äh, sadamate nimel täna sõna võtta. Need ettepanekud oleksid laastavad nendele sadamatele, see on veel üks katse Euroopa Liidu poolt äh, ühesugust lahendust kõikidele peale suruda. Põhja-Iirimaa sadamad on praegu juba osa elavast äh, elujõulisest Ühendkuningriigi sektorist seitsesada firmat äh, on seotud sellega, üle kahekümne tuhande inimese saab tööd, äh, üle tuhande töökoha äh, ja miljoneid maksutulu tuleb sellest, ei tohiks ohtu seada seda kasu, mida kohalikud inimesed saavad, tekitades bürokraatlikke takistusi üleliigset regulatsiooni, üleliigset järelevalvet, see oleks karistuseks sadamatele. me kõik teame, et kui see läheb läbi, siis see on vaid algus. nii et homme ma hääletan selle ettepaneku vastu ja seeläbi kaitsen Põhja-Iirimaa majanduse huve. kas te olete nõus vastama sinise kaardi küsimusele proua Toots? kas te olete nõus vastama, jah? palun, härra Fleckenstein. mikrofon, palun. kummaline tõesti, aga ei ole keelatud. ma teen väga lühidalt. kallis kolleeg, tooge mulle mõned näited selle kohta, mida te silmas peate, kui te räägite Põhja-Iiri majanduse toetamisest. mis siis selles majanduses on sattunud ohtu? Äh, Põhja-Iiri sadamatööstus võiks ju tegelikult sellest kokkuleppest äh, väga palju äh, kasu lõigata, sest ega nad ei peagi eriti midagi muutma, proua Toots. suur aitäh raportöörile küsimuse eest. ma tahaksin kinnitada, et ma olen põhjalikult konsulteerinud ähm, Põhja-Iirimaa sadamatega ja nad on absoluutselt vastu nendele muudatustele neid nähe, nähakse konkurentsi takistavatena, töökohtade loomist takistavatena ja äh, Põhja-Iirimaa jaoks kakskümmend kaks tuhat töökohta on väga oluline arv. Rakeli Äh, saareriigi jaoks tõesti on äh, sadamused väga olulised, meil on väga häid sadamaid Põhja-Iirimaal ja Iiri Vabariigis ja eriti arvestades äh, meresektori rolli, sadamad saavad olema väga olulised emissioonidega seotud, heitmetega seotud eesmärkide saavutamisel ja seepärast on väga oluline, et sadamad toimiksid korralikult, oleks konk-, läbipaistvus, aga samas on tarvis äh, välja arendada ka äh, koridorid ja võrgustikud, äh, seda ka minu valimisringkonnas, kus on üks sügavamaid sadamaid Euroopas ja nii et äh, võrgustiku koridori kindlasti tuleks kasuks ja seda ka Euroopale üldisemalt ja selle peale peaksime mõtlema. proua Jalasender. suur tänu teile, proua president. see on nüüd kolmas katse euroopalikumaks muuta meie sadamaid ning ma tahaksin teada, mis tähenduse me sellele äh, Eh, eh, tegevusele praegu anname, härra eh, Kallas üritas suurendada konkurentsi sadamate vahel ning tekitades konkurentsi erinevate teenuste vahel, näiteks ka lootsiteenuse puhul, mis on äärmiselt oluline ja samuti eh, eh, mõjutas see ka eh, näiteks meeskonnatööd, laevameeskondade tegevust. mul on äärmiselt hea meel selle üle, et need jäeti sellest uuest tekstist välja. samuti on vaja suuremat läbipaistvust, et ära hoida ebaõiglane konkurents, ebaõiglane konkurents põhja ja lõuna vahel, kus, sest põhjariikides on tingimused paremad, kuna neil on, äh, kasutavad riigiabisid Lõuna-Euroopa riikides, seda aga ei ole ning ähm, äh, ma äh, kavatsen igatahes seos äh, mina, võttes arvesse, et ma olen hispaanlane, seda, mis Hispaanias toimub, ei saa hääletada poolt. ja kokkuvõttes saab sõna proua Küllonen. suur tänu, austatud proua juhataja see ettepanek on väga hea loomulikult äh, see on äh, viibinud ja kaua lainetel hulpinud, äh, aga lõppkokkuvõttes on siin rohkem head sees kui kehva Euroopa Liidu sadamatel on vaja ühtseid äh, reegleid, mis ei diskrimineeri kellegi vastu. läbipaistvus ja avatud menetluskord on kasuks kõigile. minu meelest praegune ettepanek tõesti toetab neid ühtseid reegleid ja sellepärast ma seda ka toetan. suur tänu. suur tänu. proua Pultš, teil on nüüd äh, sõna vastuseks proua juhataja, austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin teid tänada selle väga huvitava arutelu eest ja ma kuulasin suure huviga kõiki teie kommentaare. aga mõni eh, sellest, eh, mis te ütlesite, on juba aegunud. riigiabi erandid avalikustati täna ja nüüd keskendume me sadamate kaasajastamisele selleks, et nad oleksid keskkonnasõbralikumad sotsiaalselt vastutustundlikumad ja novaatorlikumad. ja sellest lõikavad kasu kõik sadamad, mitte ainult üksikud Põhjariikide sadamad. selle teksti aluseks on äh, täiendatavuspõhimõte, Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasandi täiendatavus, et jääks liikumisruumi äh, ka arvestada kohalike oludega nagu te ütlesite, nagu ma ütlesin, teie hääletus on väga oluline selleks, et luua stabiilne seadusandlik raamistik sadamate jaoks ja hetk on käes selleks, et toetada eh, transeuroop-, üle-euroopalisi transpordivõrgustikke, mis hõimaksid ennast ka sadamaid, see tooks ka uusi töökohti. mis puudutab mõningaid teie märkuseid, saadikud Anderson de Grandes Ayala Sender, mis sadamate autonoomia kohta infrastruktuuritasude seadmise osas ootan läbirääkimisi teiega, et leida kõigile rahuldust toov lahendus kolmepoolsetel läbirääkimistel nõukogus äh, ollakse vastu sellele, et liikmesriigid äh, ei saaks ise otsustada sadamatasusid. ma saan teie seisukohtadest aru ja komisjon on valmis vaatama teie seisukohad üle kolmepoolsetel läbirääkimistel. proua Seymour ja proua Foster, mis puudutab erasadamaid, me oleme avatud lahendusteks, aga see ei tohiks tagada seda, et erasadu, sadamad saaksid ära kasutada oma domineerivat positsiooni ja moonutada konkurentsi võr-, võrdluses teiste teiste saadikutega. Taylor Deli, Deli ja, ja teised saadikud, kes rääkisid keskkonnast, see uus lahendus toob keskkonnale väga palju kasu juurde. Ehm, sisse toodud vä-, uus eelarvestamise süsteem annab võimaluse äh, sadamatasusid eristada vastavalt äh, aluste keskkonnasõbralikkusele ja selgemad turule juurdepääsu reeglid äh, kindlasti hoogustavad investeeringuid, mida on hädasti vaja sadamate kas-, keskkonnasõbralikumaks muutmiseks. ja seega minu meelest ei ole siin ka Roheliste fraktsiooniga meil mingisuguseid seisukohtade erinevusi. nüüd artikkel kümme, õiguste üleminek personali üleminekut ei tohiks reguleerida Euroopa Liidu tasandil, ma ütlen selle selgelt välja, vaid liikmesriigi tasandil, me peame lähtuma tööseadusandlusest liikmesriikidest ja kokkulepetest, mis on tööturu osapooltega välja kokku lepitud ja me peame seda kolmepoolsetel läbirääkimistel kindlasti kinnitama. ma loodan, et see vastab proua Andersoni muredele ja lubage mul nüüd veel kord tänada raportööri ja variraportööre eh, järjepidevuse eest eh, ja tegelikult eh, tänane arutelu näitab seda ja toetus kõikide osa, huvipoolte poolt näitab seda, et on leitud õige tasakaal. homme loodetavasti toetatakse seda raportit, see annab meile võimaluse jõuda tasakaalustatud kokkuleppeni sadamate osas. see oleks kokkulepe, mis äh, toetaks veelgi meie ühtset transpordiala ja ühtset turgu, mis on olnud Euroopa Liidu üks suurimaid saavutusi. seega ma kutsun üles teil seda toetama. ma arvan, et me oleme triloogideks valmis, äh, mis võivad tuua lõpliku lahenduse. suur tänu teile! suur tänu, proua Pulš, järgmisena saab sõna härra Fleckenstein austatud äh, proua juhataja, proua volinik, daamid ja härrad, pikk ja intensiivne arutelu äh, eriti mis puudutab äh, arutelusid terminalijuhtidega, sadamahaldajatega, oleme käinud Kreekas, Triestis, Barcelonas, Portos, Hamburgis ja me teadsime ju, et pärast äh, sadamapaketi katastrofaalset ajalugu on võimalik kompromiss saavutada ainult siis, kui nii palju huvipooli kui võimalik toetavad seda. pärast viisteist aastat kehtinud arutelusid, pärast streike isegi Saksamaal Äh, pärast äh, seda, kui rünnati Strasbourgi äh, parlamendihoonegi, võib-olla vanematel on seal veel meeles, on meil nüüd suurele ühtsele jõupingutusele see eesmärk saavutada. ma loeksin teile ette ühe meili, mis jõudis meieni paar päeva tagasi kaheksandal märtsil Euroopa Parlament hääletab Fleckensteini raportit, mis puudutab siis turulepääsu sadamateenuste valdkonnas ja organisatsioonid, mis esindavad sadameid, sadamaid, hindavad neid jõupingutusi, mida raportöör on teinud ja variraportöörid selleks, et jõuda tasakaalustatud kompromisstekstini. tänu sellele, et oli ka kaasatud läbirääkimistesse kõik sidusrühmade esindajad ja me oleme veendunud, et seni tehtud töö raportööride ja variraportööride pool on vääriline to toetuseks ja on ka heaks aluseks läbirääkimiste alustamisega nõukoguga selle kirjutas eh, ESPO peasekretär, FIPORTi peasekretär ja samuti EFT ehm, e ehm, peasekretär on sellele alla kirjutanud ja Postman Associationi peasekretär ja samuti ka siis teiste sidusrühmade organisatsioonide esindaja ja kas võib olla olukord selline, et need, kes peaksid tulevikus äh, tegelema ja kes annavad meile ähm, selle soovituse, siiski ei, päris ei eksi oma arvamuses, aitäh. aitäh, arutelu on sellega lõppenud, hääletus toimub homme. laseme proua Georgieval oma kohale asuda. l'ordre du jour appelle le rapport de monsieur Javor, euh, rapport annuel kaks tuhat neliteist iga-aastane aruanne Euroopa Liidu finantshuvide kaitsest ning pettuste vastasest võit-.